palun äh, alustagem äh, hääletuste selgitustega. kolleeg Dalton, palun. Teil on sõna. Uh, aitäh, härra juhataja Rob Wainwrighti juhtimisel on Europolist äh, saanud keskse, keskne mängija ähm, luureteadmed, andmete jagamisel Euroopa Liidus äh, meil on äh, kasutusel äh, väga tugev vahend äh, tervõitlusel, Europoli internetiüksus on tegutsenud juba pea aasta, mis on võidelnud džihadistliku propaganda vastu internetis ja sotsiaalmeedias sealhulgas ja selle uue kokkuleppega on võimalik Europoli võimekust suurendada ning aidata Europolil jätkata keskse rolli mängimist organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi vastases võitluses, seetõttu ma toetasin seda raportit. palun, kolleegid, lahkuge saalist vaikselt, et me kuuleksime sõnavõtjaid. proua Morvai, palun okay,. az europol nem más mint az európai rendőri együttműködésnek az intézménye on agentuur, mis vastutab politseiteenistuste vahelise koostöö ees Euroopa Liidus ning ähm, eesmärgiks on võidelda kuritegevuse vastu ning just nimelt sellepärast läheb Europolile ka väga palju maksumaksjate raha, nad tegelevad inimkaubitsemise ning ähm, terrorismivastase võitlusega, kas teile ei tundu, et oleks ka põhjendatud see, et Europoli vastutavad isikud tuleksid siia Euroopa Parlamenti ning selgitaksid, mida nad siis on teinud selle vastutuse ja nende summadega, mis nad viimastel aastatel saanud on? minul on jõudnud väga palju kirju kodanikelt, kes küsivad ikka ja jälle, et ähm, millega Europol tegeleb ja miks Europol ei ole suutnud vältida terroristlikke rünnakuid, mis on leidnud aset Euroopa Liidus. nii et ühelt poolt terrorism, teiselt poolt aga inimkaubitsemine. mida te selle kohta või mida nemad selle kohta öelda oskaksid? miks ei ole suutnud nad edukalt võidelda rahvusvaheliste inimkaubitsemisvõrgustike vastu, nii et milleks kõik need summad? Eh, tento dokument eh, jsem přesvědčen že v této době má smysl posílit pravomoci härra Pospišil, suur aitäh, mina olen täiesti veendunud, et on vaja tugevdada Europoli, mina ei toeta uute institutsioonide loo-, loomist, ma ei toeta ka Euroopa prokuratuuri loomist, kuid käesolev ettepanek vaid tugevdab Europoli rolli ning tagab paremad võimalused ka selle eesmärgide saavutada, nii et see tähendab ka paremat võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu Europoli kaudu teevad koostööd erinevad politseiteenistused ning jagavad nad informatsiooni näiteks viimaste organiseeritud kuritegelike tendentside kohta ning ka terrorismi äh, kohta e,. kõik ju, Europoli tööl asubki sellel, et tal peab olema kasutada informatsioon, mis tuleb erinevate riikide teenistustest, ühtlasi toetan ma ka Europoli terrorismivastase võitlusele suunatud rakkerühma äh, tegevuse tugevda-. proua Makovõi. proua Ma-, proua Makovõi, Europol jaoks on oluline, et neil oleks kaasaegne andmebaas ja et seda ka hallataks äh, kaasaegsel viisil ja tehtaks koostööd äh, ka eraõiguslike organisatsioonidega, meil ei ole võimalik terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda, ilma et meil oleks ka järelevalveorganite töö hästi organiseeritud nii riiklikul kui Euroopa tasandil. kakskümmend kolm Euroopa Liidu liikmesriiki ei saada kaasajastatud informatsiooni Europoli andmebaasi ega ka Schengeni andmebaasi, mis siis tähendab seda, et Schengeni andmebaas ei sisalda kogu seda infot, mis on, mis puudutab inimesi, kes võiksid Euroopa vastaseid rünnakuid läbi viia või kuuluvad džihadistlikesse rühmitustesse. nii et äh, ma sooviksin, et liikmesriigid siiski teeksid selle jõupingutuse ning saadaksid andmed Schengeni andmebaasi. kolleeg Hänen, palun. aitäh, härra juhataja, meile pidevalt räägitakse sellest, et kuritegevus ei tunne piire ja räägitakse sellest justkui millestki uuest. muidugi kuritegevus ei tunne eh, piire. me oleme teinud Interpoliga tööd, Haagi konventsiooni alusel tööd teinud, meil on mitmed rahvusvahelised lepingud, kõik need on instrumendid, eh, mis kehtivad ülemaailmselt ja sellest me ei räägi täna siin. Europol eh, aga ei tegele sellega, Europol nagu ka juba loomisel öeldi, see on lihtsalt föderaalse politseijõu loomine see on äh, omamoodi Euroopa FBI. me räägime siin äh, ka ühelt poolt justkui liidust, teiselt poolt assimil-, assimileerumisest ja sunnist. kolleeg Mamikins. aitäh, see määrus, mille nõukogu välja on pakkunud, parandab äh, andmetöötlussüsteemi Europolis ja see dokument äh, jõustub äh, maist kaks tuhat seitseteist ja selle agentuuri töö muutub sellega ka märksa tõhusamaks. palju suurem on Europoli äh, potentsiaal pärast äh, selle muudatuse jõustumist ja ka riikide parlamendid saavad hinnata Europoli tööd, äh, kui moodustatakse sellekohased töörühmad. ka Europoli eelarvet suurendatakse ja see tähendab seda, et ka infovahetus on parem. härra Arnold, palun. me kõik tahame julgeolekut ja koostööd ja tahame koostööd teha Interpoliga Ühendkuningriigis, me tahame teha koostööd ka teiste oluliste võrgustikega, kuid eh, siin on probleeme siiski läbipaistvusega Europolis. Ühendkuningriigis eh, nüüd eh, väidetakse, et kui Euroopa Liidust lahkuda, siis meie julgeolek äh, saab kannatada sellest, aga tegelikult on Scotland Yard ju öelnud, et, et Euroopa Liidu liikmelisus äh, ei äh, tähenda meile mingisuguseid selliseid eeliseid, millele meil ilma Euroopa Liiduta ligipääsu ei oleks. luure teenistuste vaheline koostöö toimib nii ehk naa, nii et vahet ei ole, kas me Euroopa Liidus oleme või ei ole ja me loomulikult tahame teha koostööd, teha rahvusvaheliselt, me jagame informatsiooni teiste riikidega, kuid meil ei ole vaja olla osa selleks Euroopa Liidust, me suudame väga hästi koostööd teha ka muidu ja suudame seeläbi tagada, et meie julgeolek on ähm, tegelikult suurem ja mitte väiksem ja mina hääletasin seega selle vastu. suur aitäh ja palun härra Maulu. suur tänu, härra president mina usun, et tegemist on hea ettepanekuga, Europoli tugevdamine tähendab, et me suurendame meie kodanike julgeolekut ja kaitset. loomulikult me peame alati kinni pidama väga rangetest kriteeriumitest selleks, et andmeid kogutakse igal pool samamoodi ning et me suudaksime võidelda ka internetis näiteks selle vastu, et noori värvatakse terroriorganisatsioonidesse. nii et tegemist on väga hea ettepanekuga, mida ma toetan, mida ma toetasin ka hääletuses, tänan. suur aitäh, Jana Boltšak, palun. suur tänu, härra president. on täiesti selge, et kuritegevus riigipiiridest ei pea ja seega on väga oluline, et me suudaksime teha koostööd. Europol hoolimata suurtest väljakutsetest on teeninud äh, usalduse ja tagab hea politseiasutuste vahelise koostöö. nii et ma toetasin seda raportit ja tegelikult siin ei räägita mingisugusest föderaalsest politseiasutusest, jutt käib ikkagi koostööd, kuigi jah, see koostöö peab jälgim-, järgima selgeid tingimusi ning mul on hea meel, et raportis seda teemat kuidagi ei väldita. härra Kelly, palun. suur tänu, härra president. nagu ka enamik ähm, parlamendiliikmeid hääletasin ka mina selle raporti pool, poolt ning äh, mul on suur rõõm seda raportit toetada. seeläbi me anname Europolile vajalikud instrumendid selleks, et võidelda küberkuritegevuse ning terrorismi vastu. me hääletasime äh, paar nädalat tagasi PNR-i ehk broneeringuinfo üle ja see oli samuti samm edasi võitluses terrorismi vastu. nüüd seega meie kodanikud, meie rahvas teab, et Euroopa Liit on tulevikus turvalisem. me suurendame Europoli eelarvet kahe miljoni euro võrra ja seega oleme täiesti õigel teel. suur tänu ja nüüd lähme edasi soovituse juurde ehk siis Wikströmi raport ja annan kõigepealt sõna proua Morvail. suur tänu. proua Wikström täiesti põhjendamatult lükkas tagasi meie palve, mis puudutas äh, teistes valuutas, teises valuutas võetud äh, laene. see on väga negatiivselt mõjutanud äh, üliõpilasi, teadlasi. nüüd me näeme, et on nõudlus töökäte järele ja see tähendab, et me peame ka adekvaatsemalt võtma vastu üliõpilasi, teadlasi, kes tulevad meile kolmandatest riikidest ja nad kujutavad endast positiivset inimkapitali ja Euroopa Liidul on neid vaja. Euroopa Liidul on sellist inimkapitali tarvis ja selleks, et hakkama saada tänapäeva väljakutsetega, kuid proua Wikström, arvestage siis ka teadlaste, akadeemikute olukorda Ungaris, enne kui nad sel-, kui te sellist juttu hakkate ajama proua Makovei. suur tänu. teadustegevus, üliõpilasvahetus ja praktikad ning samuti vabatahtlik töö on ju vajalikud noortele inimestele selleks, et nüüd teha see ajalooline hüpe. nooremate põlvede mobiilsus on väga tähtis ja seda nii selleks, et suurendada meie konkurentsivõimet, kui ka selleks, et tagada meie tööjõu kõrgem kvalifikatsioon, kui me oleme konkurentsivõimelisemad, siis tähendab see, et ka inimesed on parema kvalifikatsiooniga ning töökohad on parema kvaliteediga ning see mõjutab positiivselt tervet ühiskonda, nii et Euroopa Liidu piiride avamine kolmandate riikide kodanikele tähendab, et me peame endiselt võtma vastu meetmed selleks, et takistada eh, neid inimesi tulemast Euroopa Liitu, kes lihtsalt eh, vabandusena väidavad, et nad tulevad siia õppima. härra Pospišil, palun. suur tänu, härra president. mina toetan seda ettepanekut minu arvates on ju täiesti põhjendatud see, et me toetame noorte inimeste, teadlaste, üliõpilaste ja teiste liikumist riikide vahel, küll aga on meil vaja ühtseid reegleid selleks, et teadlased, üliõpilased kolmandatest riikidest saaksid oma tegevust, tegevusega tegeleda siin Euroopa Liidu territooriumil me ju soovime, et Euroopa Liidu tuleks intelligentsed inimesed, see on ju igati positiivne tendents, see suurendab Euroopa Liidu teadustegevuse kvalita-, kvaliteeti ja kui need inimesed jäävadki Euroopa Liidu liitu, siis suurendab see muuhulgas ka näiteks meie tööstussektori kvaliteeti ja see annab võimaluse suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet näiteks Ameerika Ühendriikide ja Jaapani äh, vastas. härra Hännan, palun. suur aitäh, president, mida me nüüd rändekriisiga nägime, on see, kuidas äh, eemaldades riigipiire ning keskendudes vaid äh, välisele, oleme jõudnud katastroofi äärele, see tähendab, et neto Äh, illegaalne sisseränne on suurenenud nüüd jah, kui me nüüd lähtume sellest, et Euroopa Liit peaks olema üks riik ja siin nii-öelda sisepiire ei tohikski olla, siis jah, võib-olla sellist hinda peaksimegi selle eest maksma, aga kui me nüüd näeme sellises lähenemises siiski järjest sellesama dogma levimist, siis tegelikult juhtub samamoodi nagu euroga, mis jah, äh, küll endiselt Ähm, nõuab siis seda suuremat integratsiooni, kuigi tegelikult toob kaasa endal kehvemad tingimused inimestele, nii et äh, kahekümne kolmandal juunil siis äh, otsustab Ühendkuningriik, kas me tahame, et need probleemid oleksid ka meie probleemid lihtsalt sellepärast, et meil on oma vääring, et meil on oma äh, piirikontrollid, siis meil on see valik veel olemas, aitäh. suur aitäh ja härra Mamikins. suur tänu iga aasta tuleb Euroopa Liitu miljoneid kolmandate riikide kodanikke selleks, et siin õppida, teha vabatahtlikku tööd või teadustööd. uue direktiivi eesmärk on parandada selle tegevuse reguleerimist, liikmesriikidel jäävad kehtima omaenda reeglid ja põhimõtted ja nad haldavad endiselt seda, kes riiki tuleb, kes mitte nüüd nõukogu on muutnud äh, komisjoni ettepanekut äh, üliõpilaste ja nende äh, töötamisvõimaluste osas, nii et nüüd on üliõpilastel võimalik töötada viisteist tundi. praktikantide puhul on juttu kuue kuu lisest riigis viibimisest, kuigi liikmesriikidel on seda võimalik pikendada, nii et mina pooldasin seda ettepanekut, härra Poltšak, palun pane předsedo samozřejmě posilování mobility eh, mladých. suur tänu härra president noorte liikuvuse ning eh, üliõpilaste üliõpilasvahetuse suurendamine on kindlasti ettepanek, mida mina toetan. nüüd edasi julgeoleku küsimused, jah, loomulikult neid ei saa jätta siin tähelepanuta, me peame rääkima siin sellest, kuidas teostatakse kontrolli nende inimeste üle, kes riigi tulevad, kuid samal ajal ei tohi sellist noortevahetust kuidagi julgeoleku ettekäändel takistada, jah, teatud oht siin võib tekkida, seda küll, aga me nii ehk naa ei suuda ju kuidagi ära hoida kogu ohtu ja me ei tohiks takistada näiteks teadlastevahelist suhtlemist ja see ei oleks hea nii et äh, kui me seda liikuvust võimaldame, tagame me neid kõrgema kvaliteedi teadustöös ja see toob kasu Euroopa Liidule ning mina kindlasti sellist äh, valikut sooviksin. Äh, ma tänan, ütleb härra Kelly. jah, ma arvan, et tegemist on suurepäraste soovitustega ja nendest on ainult kasu, mitte ainult Euroopale, vaid ka arenguriikidele. loomulik, Euroopa Liit on palju aastate pikku ära teinud arenguriikide eh, hüvanguks, eraldanud igasugust abi ja toetust, aga nüüd on vaja antud soovitused ellu viia eh, ja tänu sellele inimesed, kellel on väga palju andeid, aga ei saa koduriigis neid kasutada, võiksid tulla Euroopa Liitu. et siin uurimistegevust äh, arendada, äh, õppida või vabatahtlikku tööd teha ja kui nad jäävad Euroopa Liitu, siis on meil neist suur kasu, aga kui nad naasevad oma koduriikidesse, siis toovad nad kõik oma kogemused kaasa ja saavad seal oma firma luua ja nii edasi, see on suurepärane soovitus, mis siin on tehtud. ma tänan ja nüüd läheme edasi resolutsiooni ettepaneku juurde, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamist, proua Morvai. ma tänan, see niinimetatud ühtekuuluvuspoliitika ja selle rahalised vahendid. Neid tuleb kasutada sihipäraselt Äh, selle eesmärgil, et vähem rikkad riigid lähendada rikkamatele riikidele ja siin on terve rida ettepanekuid, äh, et kuidas luua töökohti ühtekuuluvusrahadega äh, ja nüüd vaadatakse, et kas projektidest kasusaajad ikkagi on äh, korralikult informatsiooni saanud menetluste kohta. Need inimesed, kes projektis osalevad, ei ole olnud piisavalt informeeritud. minu arvates mulle näib äh, samas ka, et ainult saavad valitsuse lähedal seisvate inimeste tuttavad ja sõbrad raha äh, ühtekuuluvusfondidest. Äh, nimelt need korruptiivsed sõbrad on kasusaajad ja see asi tuleb lõpetada on väga suured erinevused riikide vahel, mis tõesti peavad kaduma. härra Sogor. az EU kohéziós politikájának lényege a szegényebb tagállamok. ma tänan. kõige tähtsam ühtekuuluvuspoliitika puhul Euroopa Liidus on see, et vaesemad liikmesriigid saaksid lõpuks ometi öö, äh, rikkamaks ja läheneksid rikkamatele riikidele ja üks eesmärke on eh, konkurentsivõimet tõsta nendes riikides ehm, aga me ei saa rääkida ühtsest korralikust siseturust enne, kui meil on nii suured erinevused liikmesriikide vahel, seda nii infrastruktuuri poolest kui ka teenuste kvaliteedi poolest. ühtekuuluvuspoliitika ei ole mingi abiraha mm, ega vaid tuleb seda silmas pidada, et Ida-Euroopa riigid ei ole suutnud kiiresti läheneda Lääne-Euroopa riikidele. see tähendab seda, et inimesed kaotavad usu tasapisi Euroopa projekti ja kart-, aastal kaks tuhat kakskümmend on sama palju ühtekuuluvusraha ette nähtud ja seda kasutavad ka vanemad liikmesriigid. proua Lopes-Pärme, me ei saa lubada seda, et kui me räägime regionaalsest ühtekuuluvusest, siis hakkame rääkida mingisugusest teisest majandusmudelist, me ei saa nõuda ka siin paindlikkust ehm, avaliku sektori fondidest ja samal ajal nõuda uute struktuurireformide ellurakendamist, mis ju tegelikult on järjest kasvava ebavõrdsuse põhjuseks Euroopa Liidus, nii et me ju teame, et Euroopa Liidu fondid on järjest rohkem äh, seotud ka Euroopa Liidu majanduse integreerimisega maailma majandusse, nii et järjel, järjepidev erastamine ja töötajate surumine piirialadele. nii et siin me räägime ikkagi selle nii-öelda suurkapitali prioriteetidest, me peame ikkagi lähtuma sotsiaalsest mudelist, mis oleks teistsugune nii et seda peavad tegema nii parempoolsed kui ka liikmesriigid ja kõik teised, sest et siiamaani on neid fonde hallatud ilma sotsiaalpartnerite kaasamiseta ja põhimõtteliselt on erasektori huved, huvidest lähtudes hallatud avalikke fonde. ma tänan, proua Makovei. suur tänu ühtekuuluvuspoliitika näeb ette kolmsada kuuskümmend miljardit eurot eraldada eh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, see on üks kolmandik eh, Euroopa Liidu eelarvest ja aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist oli ühtekuuluvusfondidest raha saavate projektidega probleeme ja tihtipeale põhjuseks oli haldussuutlikkuse puudumine ning samuti eh, taotlejate vähene informeeritus, samuti väga bürokraatlikud menetlused. väga kaua võttis aas-, aega eh, rahade jõudmine ja korruptsioonigi esines. ja sellepärast ma toetan nüüd komisjoni algatust sõltumatu ekspertide rühm luua, mis peab vaatama, kuidas menetlust lihtsustada et saada raha Euroopa Liidu ühtevuspoliitika alt. jah, kõigepealt lihtsustamine, aga teiseks läbipaistvus on tähtis, kõik peavad teadma, kes taotlevad, mis üks või teine projekt maksab ja kuidas see kõik toimib. härra Mamikins. ma tänan. ühtekuuluvuspoliitika, nagu me teame, on üks kõige tähtsamaid Euroopa Liidu tegevuspoliitikaid. Eh, on liikmesriike, sealhulgas ka minu koduriik Läti kes igal aastal eh, ei taotle raha ühtekuuluvusfondist, sest põhjuseks on liigne bürokraatia ja ka informatsiooni puudumine. ja ma arvan, et see pärsib paljude sektorite arengut ja sellepärast ma ühis-, kutsusid üles Euroopa Komisjoni, aga ka liikmesriike jagama rohkem informatsiooni potentsiaalsetele taotlejatele võimaluste kohta. on vaja ratsionaalsemaks muuta selle süsteemi toimimine. igal programmitöö perioodil liikmesriik, kellele eraldatakse rahalisi vahendeid, eh, kasutab neid, aga kui ta neid ära ei kasuta, siis järgmises programmitöö perioodil saavad nad vähem raha nii et väga õiged ettepanekud on tehtud selle kohta. suur aitäh, härra president, jah, tõepoolest ühtekuuluvuse poliitika on hetkel veidi haige, liiga palju bürokraatiat ja nii edasi, nii et ühtekuuluvuspoliitika raames ei ole kindlasti lähtutud piisavalt tulemustest, sest et nagu öeldud, ta kannatab erinevate haiguste all momendil. kuid ma usun siiski, et ühtekuuluvuspoliitika on suurepärane võimalus, mille üle Euroopa Liit peab olema uhke, sest et kui meil õnnestub ära kaotada erinevused Äh, majanduslikult riikide vahel, siis on sellest ju olnud palju abi, hoolimata sellest, et see ühtekuuluvuspoliitika ise on äh, <clears throat> veidi äh, haiglane. nii et nüüd lihtsalt tuleb seda poliitikat lihtsustada, tuleb paremini kasutada Euroopa Liidu vahendeid, nii et tuleb ühtekuuluvuspoliitikat reformida, tänan. suur tänu, härra Efri! ma tänan! jah, meil olid Ühendkuningriigis just kohalikud valimused ja leiboristid ja konservatiivid on öelnud, et meil ei ole raamatukogudele, muuseumidele piisavalt raha, teatritele, teeohutusmeetmetele jääb raha vajaka ja ometi eh, needsamad poliitilised parteid toetavad seda, et miljonid ja miljonid naelu Ühendkuningriigis raksuaktsiate raha läheb selle peale, eh, mis puudutab ühtekuuluvust ja lähenemist. see on häbilugu, kodus kaeveldakse, et raha ei ole ja samas saadetakse raha öö, ümberjaotamiseks teele kogu Euroopasse. jah, mina hääletasin selle meetme vastu, et rohkem ühtekuluvusraha eraldada ja ma olen selle vastu, et Euroopa Liit niimoodi kulutab meie maksumaksjate raha Ühendkuningriigist. härra Kelly ma tänan. veel kord, mina hääletasin selle soovituse poolt ja ma leian, et tegemist on suurepärase poliitikaga, ühtekuuluvuspoliitika on väga hea mõte. kolmkümmend, kolmsada kolmkümmend miljardit eurot kogu perioodi vältel on ette nähtud ja me näeme, kui palju head nende rahadega Euroopa Liidus korda saadetakse. ja me näeme ka seda, kuidas rikkamad piirkonnad ja, ja maad abistavad vaesemaid. kui Iirimaa ühines Euroopa Liiduga, olime me väga vaesed, me saime raha Euroopa Liidu eelarvest ja nüüd tasapisi edasi arenedes on meist saanud üks kõige rikkamaid riike ja just tänu sellele, et tänu ühtekuuluvuspoliitika saadud rahasummadele me saime areneda. aga on üks asi, millega ma päri ei ole, meil on vaja tõesti rohkem avalikustada seda suurepärast tööd, mis ühtekuuluvuspoliitika on ära teinud. niisiis, sellega oleme me oma töö praegu peatanud, jätkame kell kolm.